tehtud, meil on jällegi rahastamisvahend, mis ei äh, paku täiendavust äh, ja mis toidab äh, avaliku ja erasektori äh, koostööd ja võib isegi rahastada relva oste, millega meie absoluutselt nõus ei ole. suur tänu ähm kolleegile, äh, raportöörile selle töö eest, ütleb härra Faria. see annab meile võimaluse tuua kokku erinevad rahastamisvahendid, mis siiani on olnud eraldatud. Äh, Euroopa Liit on hetkel olukorras, kus investeeringute hulk meie majanduses ei ole arenemiseks piisav Euroopa Investeerimispangal on siinkohal oluline roll ja me tunnustame selle organisatsiooni poolt aastate jooksul tehtud head tööd, neil on väga pikk kogemus tuleb tagada piisav rahastamine võtmeprioriteetide osas ja samuti tuleb tagada täiendavus liikmesriikide teiste rahastamisvahenditega. selline programm annaks näiteks Portugalile äh, Äh, võimaluse rahastada projekte, mida erasektor seoses ebasoodsa majandusliku olukorraga ei ole rahastanud. me peame võitlema äh, kliimamuutustega, äh, aitama kaasa sinisele majanduskasvale ja toetama ka ülikoole. ja nüüd proua Višnjevska. suur tänu, proua president, daamid ja härrad. InvestEU võib saada äh, investeeringute oluliseks mootoriks piirkondades, kus majandus on ümber kujunemas. ja samuti hõlmavad need programmid ka näiteks kliimamuutuste vastast võitlust, aga kahjuks ähm, komiteedest komisjonidest välja tulnud viimases tekstis ei ole need eesmärgid piisavalt hästi sõnastatud. nii et tekib küsimus, kas äh, uuest programmist on võimalik äh, teha ka näiteks investeeringuid äh, endistesse kaevanduspiirkondadesse, kus on toimunud, toimumas energia transformatsioon. Need liikmesriigid, kus kasutatakse elektri tootmises, muuhulgas ka äh, kivisütt, äh, peaksid saama kuidagi äh, seda mõjutada, nii et Poola kodanikuna tekitab see minus muresid. suur tänu, proua president. ma tahaksin tänada raportöör härra Fernandest ja härra Gualtierit, ütleb proua Maletitš ja ma tahaksin tänada ka volinik Kataineni, kes on külastanud EFSI töö raames kõiki liikmesriike. tänu EFSI edule saame rääkida ka uuest InvestEU programmist. töötades EFSI kallal nägin, et projektide ettevalmistus on väga oluline saime teada, et projektide ettevalmistav faas liikmesriikides on väga oluline selleks, et osaleda programmis ja seetõttu peame pöörama suurt tähelepanu tehnilisele abile ja samuti investeeringutele väikestesse liikmesriikidele, selleks, et suurendada nende haldusvõimekust selles programmis osalemiseks. teine oluline äh, aspekt on seotud suuremate riskidega, me ei peaks finantseerima mitte ainult avalikke projekte, vaid ka innovatiivsemaid projekte, idufirmasid, sellepärast et nemad elavdavad majandust. suur tänu ja nüüd annan sõna tagasi volinik Katainenile ja seejärel raportöörile. suur tänu, austatud liikmed, tänan selle väga julgustava arutelu eest. ma vastaksin mõnedele küsimustele ja kommentaaridele ja ideedele, mida austatud liikmed äh, välja tõid. kõigepealt ma rõhustaksin, et InvestEU fond on rohkem poliitikapõhine kui EFSI. see ei tähenda mitte seda, et projekte valitaks poliitiliselt, kindlasti mitte, nad valitakse vastavalt projekti kvaliteedile ja sellele, kas EFSI Äh, või InvestEU saab äh, luua lisandväärtust, aga eesmärgiks on tegeleda poliitikavaldkondadega, näiteks äh, kliimamuutused või parem digiteerimine või parem rahastus VKE-dele, mis mõnedes liikmesriikides on probleemiks. nii et äh, seda ma pean silmas, kui ma ütlen, et see on poliitikapõhisem. teiseks, EFSi põhiidee jääb alles ka InvestEU on äh, struktuurifond ja vabatahtlik fond, keegi ei ole sunnitud seda kasutama ja ka teistpidi, EFSI rahastust on võimalik saada ainult siis, kui esitatakse vastav taotlus. Äh, teiseks eesmärgiks või põhimõtteks on äh, riikliku, on avaliku sektori raha kaasamine pankadel Äh, sellisel viisil, et loodaks töökohti ja täidetaks avaliku poliitika eesmärki. mis puudutab neid kolmeteistkümmet olemasolevat äh, rahastamisvahendit, siis äh, selge peaks olema see, et lõppkasutaja seisukohalt peaks InvestEU olema palju selgem, ei ole vaja tunda kolmeteistkümmet erinevat fondi ja nende reegleid või seda, milline neist võiks mulle sobi-, sobida pöörduma peab ainult InvestEU poole, mis tagab siis äh, tagatised või investeeringud projekti. ja see erinevate fondide kokkutoomine tähendab seda, et meil on ka kolmteist erinevat nõustamisteenistust ja jällegi lõppkasutaja aspektist äh, tehniline abi ja, ja selle taotlemine muutub palju lihtsamaks üks uuendus InvestEU juures on see et, et kakskümmend viis protsenti tagatistest ähm, läheb äh, nendele äh, finantsasutustele, mis on esitanud taotluse, aga mis ei ole Euroopa Investeerimispank. Euroopa Investeerimispanga osalus on väga äh, väärtuslik, aga me tahame kaasata ka teisi. Euroopa Investeerimispank alati ei taha või ei saa investeerida äh, mm, projektidesse, millesse võiks investeerida keegi teine, kas siis rahvuslikud tugipangad või EBRD või Euroopa Nõukogu Pank. nii et loodetavasti see loob ka täiendavat lisaväärtust. ma meenutaksin ka kõikidele liikmetele, et kui teid huvitab see, mida EFSI on ära teinud, siis guugeldage EFSI-t, minge EFSI veebilehele, sinna pääseb ka Euroopa Investeerimispanga veebilehe kaudu, seal on kõik erinevad projektid, klõpsake oma riigi nimel ja seal on nimekiri projektidest, äh, millele teie riigis rahastus on antud. EFSI ei ole olnud imerohi ja InvestEU-st ei saa samuti imerohtu, mis lahendaks kõiki maailma probleeme. aga see on väärtuslik täiendav investeerimistööriist, mis saab aidata kaasa töökohtade loomisele ja meie majanduste moderniseerimisele, säästlikumaks muutmisele ja heaoluühiskondade loomisele. ja lõpuks, üks asi, mis äh, mind eriti rõõmsaks teeb EFSI saavutuste juures, äh, on see, kui ma vaatan neid riike, kes äh, on saanud kõige rohkem kasu EFSI-st. esimene on Kreeka, see on siis EFSI panus skp suhtes, teine Eesti, kolmas Portugal, Hispaania, viies Leedu, Läti kuues, seitsmes on Bulgaaria, kaheksas on Soome, üheksas on Poola ja kümnes on Itaalia see tähendab seda, et äh, rahastus on läinud õiges suunas nendesse riikidesse ja piirkondadesse, mis on olnud rahalise surve all. ja kui me vaatame projektide kvaliteeti, siis see on samuti äh, silmapaistev, see on paranenud EFSI tegevuse ajal ja loodetavasti Investiiu ajal paraneb veelgi. suur tänu! tänan ja nüüd saavad sõna raportöörid, kõigepealt äh, härra Fernandes ja siis härra Gualtieri, palun. tänan, juhataja. ma tänan äh, kõiki, kes selles arutelus äh, osalesid. natukene võeti siin sõna erainvesteeringute vastu. nojah, alati on mõned hääled äh, erainvesteeringute vastu, aga me ju siin äh, räägime siiski VKE-de toetamisest äh, peaasjalikult äh, ka kohalikul tasandil tuleb tagada sellest fondist kasu saamine, eriti mõtleme siin äärepoolsemaid piirkondi. seetõttu on minu jaoks arusaamatu, miks need, kes kogu aeg nõuavad tööhõive tõstmist, on vastu nendele vahenditele, mis tõstavad tööhõivet. see vahend aitab kaasa ka sotsiaalsele kaasatusele. lisaks äh, on meil siin selge kallutatus äh, VKE-de kasuks. väga oluline on minu arvates äh, see, et äh, need äh, seitsesada miljardit eurot äh, on meil nüüd ette nähtud ja tõukefondide kaudu saavad liikmesriigid ka tagatisi anda, nad saavad oma osa siia üle kanda. Need on kõik vahendid, mis liikmesriikidel on kasutada ja kui mõnel liikmesriigil on krediidireiting kolm A-d, siis on võimalik äh, riiklikku toetust äh, või tagatist ka konkreetsetele projektidele anda ja on hea, kui liikmesriigid selliseid võimalusi kasutavad ja prioritiseerivad konkreetseid äh, projekte. meil oli majandus- ja rahanduskomisjonis väga suure enamuse toetus tõesti majanduskasvu ja tööhõive edendamisele Euroopa Liidus ja kindlasti panustasime ka kliimamuutustele. suur tänu, härra Fernandes. me täname. ja nüüd saab sõna härra Gualtieri, kaks minutiks, palun. suur tänu, juhataja. tegemist oli väga tiheda aruteluga, mis näitab, et laias laastus on meil konsensus selles teemas. ma tänan ka asepresidenti Kataineni. EFSI oli edukas, aga siiski ei kasutatud ära kogu potentsiaali tugevdada võimekust saada üle nõrkadest kohtadest. ja nüüd äh, ma usun, et me oleme saavutanud parema lahenduse, parema tasakaalu poliitilise suuna ja paindlikkuse osas me soovime et äh, mitmeaastases äh, finantsraamistikus saavutataks ka edasiminek kvantitatiivses ja kvalitatiivses mõttes ja meie fraktsioon täielikult äh, toetab komisjonide hääletust, hoolimata sellest, et olid mõlemad negatiivsed kommentaarid, siiski oleme me ühel meelel, et see eesmärk on väga oluline ja parlament on ühtne. suur tänu. arutelu käesoleval teemal on lõppenud, hääletamine toimub homme. ja nüüd äh, tervitan ma siin äh, volinik äh, Malmströmi ja suur tänu volinik Katainenile, suur tänu kõigile, kes võtsid äh, osa lõppenud äh, arutelus, nüüd järgmine on ühine arutelu kaubandus- ja assotsieerimislepingute rakendamine Ladina-Ameerikas, me räägime siin kahest riigist, Kolumbiast ja Peruust. kõigepealt Euroopa Liidu ning Kolumbia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine, raportööriks on Santiago Fissas Aixela ja teine on rakendamise aruanne kesk-ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta raportööriks on äh, Raimer Böge kõigepealt äh, saab sõna raportöör Santiago Fissas, eks ole, neljaks minutiks, äh, palun suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kaubandusleping, millele kirjutas Euroopa Liit alla kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Kolumbia Peruga, seda on rakendatud äh, viimaste aastate jooksul selle rakendamise äh, analüüsimise käigus äh, on selgunud, et see on olnud kasulik kõigi jaoks, see raport on ületanud igasugused kaubandusega seotud ootused, see on eeskirjade põhine, väärtuste põhine, äh, standardite põhine tööriist, millel on olnud väga positiivne mõju majandusele ning äh, ühiskonna arengule. tegemist on vahendiga, mis aitab meil meie strateegiat Ladina-Ameerikas paremini jõustada, see on oluline Euroopa Liidu jaoks, see kaubandusleping on aidanud kaasa majanduse stabiilsuse tagamisele, kaasajastamisele ning kaubanduse ning ekspordi mitmekesistamisele Kolumbiast ning Peruust. selle kaubanduslepingu kaudu on ekspordi mitmekesistatud ning Kolumbia ja Peruu on saanud kaasajastada oma eksporti, mis on oluline väikestele ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, on oluline ka Euroopa ettevõtete jaoks, ka nemad on sellest kasu saanud ja mitte ainult sellepärast, et tariifid kaotasid kehtivuse, vaid äh, läbi kahepoolsete kokkulepete komisjon ning liikmesriigid peaksid võtma tõhusaid meetmeid selleks, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted äh, saaksid ära kasutada potentsiaali, mida see kaubandus leping meile pakub. me peaksime hindama praegust süsteemi. näiteks loomade tervishoiuga seotud meetmetes, fütosanitaarmeetmetega seoses ähm, peaksime äh, tagama Euroopa geograafiliste märgiste kaitse äh, ning äh, mõt-, analüüsima veel alkohoolsete jookide maksustamist, oleme loonud mehhanismi äh, kaubanduse ning säästliku arengu toetamiseks selles maailma piirkonnas. meie eesmärgiks peaks olema tagada äh, ka seda, et äh, keskkonna ning tööstandardeid rakendatakse nagu kord ja kohus, selleks on vaja teekaarti ning see leping on aidanud meil keskkonna küsimustes nii mõndagi saavutada ka ühiskonna arengu seisukohas, aga loomulikult on jäänud ka asju, mida tuleb veel ära teha. eeskirju tuleb aidata äh,, austada nagu kord ja kohus äh,, ametiühingu kollektiivlepingute õigus äh, vajab veel tööd, töö, lapstöö jõu kasutamine, keskkond, äh, kus on nii mõndagi teha jäänud veel Nende teemadega tuleb tegeleda, kuid äh, mainida tuleb ka konflikti Farkaga, äh, mille lahendamine on toonud äh, nii mõndagi kasu, siis OECD programmiga tuleb teha koostööd, kõik selle piirkonna riigid peaksid seda tegema, äh, Boliivia ja teised, kuid nad ei ole soovinud äh, selle üle läbirääkimisi pidada. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, Ecuador liitus, sellepärast et nemad said aru, et sellest on neile kasu. Nad tegid seda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembris ning me peaksime neid sõbralikke riike kutsuma üles töötama selle nimel, et äh, olukorda veelgi parandada, samuti tuleks neid tunnustada ja seniste saavutuste eest ning rõhutada, et Euroopa Liit on valmis neid alati toetama. härra Pööge, palun. Äh, austatud äh, juhataja, lugupeetud volinik, head kolleegid raport, mis puudutab rakendamis aruannet Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta võeti vastu komisjonis suure häälteenamusega. rahvusvahelistes suhetes on äh, reeglitel põhinevad äh, suhted äh, eelkõige kasulikud selleks, et me tagame stabiilsuse selles tugevalt muutuvas maailmas, aga siin tuleb teha ka mõned kriitilised märkused ma tahaksin öelda, et äh, see assotsieerimisleping koosneb äh, kolmest sambast ja jumal paraku, olgugi et äh, asjasse puutuvad riigid Kesk-Ameerikas kiitsid selle lepingu aastal kaks tuhat kolmteist juba heaks, ei ole kolm liikmesriiki äh, osasid äh, osi sellest lepingust äh, endiselt ratifitseerinud, ikka ja jälle õõnestab see Euroopa Liidu usaldusväärsust. kui äh, me üritame kaubanduslepinguid või assotsieerimislepinguid sõlmida kolmandate riikidega. kõigepealt kutsun üles kolme liikmesriiki ratifitseerinud lepingut ratifitseerima nii et me saaksime kaubanduspoliitika ja poliitilise dialoogiga lõpuks ometi edasi minna. tahan veel kord äh, toonitada, et äh, see on esimene selline piirkondadevaheline kokkulepe. loomulikult meil on tegu siin Kesk-Ameerika riikidega, kellel kõigil on omad spetsiifilised väljakutsed, seda on näha ka siin arvudes, mis meile on kättesaadavad osades riikides on kaubandusmaht viimastel aastatel märgatavalt kasvanud ja on riike kus areng on aeglasem samas me näeme et äh, muutused toovad kaasa haavatavuse näiteks ühes riigis kus äh, kaubandusmaht äh, meeletult kasvas costa ricas ja talle järgnevad guatemala ja panama et siis see tõi äh, kaasa ka äh, suured äh, muutused, meil tuleb kõigi neid asju tähelepanelikumalt vaadata. kaubanduslepingutes peab nii partneritel kui ka Euroopa Liidul olema teatavat hingamisruumi või paindlikkust, kui räägitakse arvudest ja tariifidest. samuti on tihtipeale kaubandussuhted suunatud üksikutele põhitoodetele, mida Euroopa Liit äh, siis äh, impordib sealt. juhin tähelepanu ka sellele, et äh, osasid teemasid tuleb veel tõhusamalt arutleda, näiteks mis puudutab teenuseid, siis selles osas peab volinik kindlasti veel tegutsema ja loomulikult üleskutse Euroopa Liidule ja kõikidele Lõuna-Ameerika riikidele, et tuleks äh, lõpuks ometi äh, lähtuda keskkonnaküsimustes Pariisis äh, kokkulepitust. lisaks on meil väljakutseid seoses ILO standarditega ja ka nende osas ei tohi me kindlasti järele anda ja lõpetuseks äh, nimetagem neid riike nimepidi. Austria, Belgia ja Kreeka peaksid assotsieerimislepingu lõpuks ratifitseerima. suur tänu ja nüüd äh, saab sõna volinik äh, Malmström, palun kolm minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja, kõigepealt head uut aastat kõigile. ootan rõõmuga tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ja teie täiskoguga järgnevate kuude jooksul. tahaksin tänada äh, Inta komisjoni ning äh, raportööre äh, Santiago Fisesa Jaxelet ja Raimar Pööget. me räägime siin kaubandussamba rakendamisest assotsiatsioonilepinguga Kesk-Ameerika riikidega ning Euroopa Liidu ning Kolumbia, Peruu vahelise kaubandus, kaubanduslepingust. mõlemad mõlemal puhul on hinnatud äh, saavutusi koha peal, komisjon on sel aastal algatanud mõlema lepingu kõikehõlmava äh, analüüsi, nagu teie tähelepanu äh, olete juhtinud, rakendamine on läinud hästi ja mõjutanud kahepoolset kaubavahetust hästi, hoolimata sellest, et see on mõjutanud, et seda on mõjutanud negatiivne rahvusvaheline majanduskontekst. me peame aga jälgima kaubandussamm, kaubanduse kestliku arengu sätete rakendamist mõningates äh, Kesk-Ameerika riikides ning äh, ametiühingu ning tööõiguse rakendamist on olnud mõningaid äh, edusamme Guatemalas kolmepoolse töönõukogu ka seoses komisjon on ka rahastanud ettevõtete sotsiaalset vastutust, nõuande rühmade loomist ning ILO kohalikku kontorit, me oleme ka äh, töötanud kestliku äh, arengu säätetega, äh, kontaktid Peruuga on olnud eriti tihedad, saatsin sealsele ministrile kirja juulikuus, rõhutasime, et äh, tööõigust ei ole piisavalt kaitstud, tundsin muret keskkonnastandardite nõrgenemise pärast ning sellest, et kodanik, sellepärast, et kodanikuühiskonnaga ei ole piisavalt äh, konsulteeritud. Peruu osales aruteludes väga aktiivselt ning tulemused on positiivsed. ja äh, konstru- äh,, konsulteerimine kodanikuühiskonnaga Kolumbias on väga oluline eesmärk, seal on, on edusamme, on loodud nõuanderühm ning Kolumbia on valmis arutama tööküsimusi, keskkonnaküsimusi, ühiskonna äh, Äh, konsulteerimise mehhanismi kaudu. me peame jälgima arengut tähelepanelikult, tegema koostööd lepinguga hõlmatatud riikides, lähtudes arengu ning säästliku ning kaubanduse tegevuskavast. mõningaid teemasid kaetakse ainult osaliselt nende lepingutega, sooline võrdõiguslikkus, korruptsioonivastane võitlus ning investeeringute pakett võita. seda äh, tingituna kokkulepete vanusest, äh, läbirääkimised toimusid kahe tuhande kümnendal aastal ning me peame vaatama partneritega, kus me nende väljakut-, kuidas me nende väljakutsetega kõige paremini toime tuleme tulevikus. lõpetuseks tahaksin veel toonitada, et oleme teiega täielikult päri, äh, poliitiline olukord Kesk-Ameerikas on ähm, murettekitav ja seda tõttu on oluline, et mõlemad kokkulepped rakenduksid täieulatuslikult, seetõttu toetame Euroopa Parlamendi üleskutset, et need liikmesriigid, kes ei ole äh, kokkulepet ratifitseerinud, teeksid seda võimalikult äh, kiiresti. ootan põnevusega arutelu, suur tänu, proua juhataja! suur tänu, volinik, ja härra Salafranca, palun, äh, üks minut on teil kõneaega suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt äh, ma tahaksin tänada raportööre tehtud töö eest. välisasjade komisjonis oleme selle teemaga tegelenud, oleme oma heakskiidu andnud ning me leiame, et see on äärmiselt oluline Euroopa Liidu ettevõtete jaoks ning sellised kokkulepped aitavad meil liikuda õiglasema ning kaasavama rahvusvahelise kaubanduse suunas, nagu ütles kolleeg Fiisas, siis me peame äh, keskkonda arvesse võtma, ka oma menetlust parandama. on täiesti vastuvõetamatu, et kolm liikmesriiki ei ole veel neid äh, kõnealuseid lepinguid ratifitseerinud kui me Kolumbia kõrvale jätame, siis tegelikult on areng olnud äh, vägagi kiiduväärt iseäranis võttes arvesse, kui raskes olukorras on Venezuela praegusel hetkel. me peame olema solidaarsed nende demokraatidega, kes Venezuelas võitlevad ning äh, meie Kesk-Ameerika delegatsioon läheb ka Nicaraguasse, et äh, vaadata, et see kohutav olukord, mis Nicaraguas praegu äh, valitseb, kas sellises olukorras on võimalik samuti assotsieerimislepingut üldse rakendada. kolleeg Rodriguez Pinero suur tänu, lugupeetud volinik, ka mina tahaksin tänada kahte raportööri ning tänada neid konstruktiivse lähenemise eest, mille tulemusena oleme me jõudnud suurele konsensusele lisaks lepingute allkirjastamisele tuleb neid ka äh, hinnata. Kolumbia, Peruu, äh, Kesk-Ameerika kokkulepetel on oma ühised jooned, neil on mõlemal strateegilised väärtused, äh, liitlassuhete tugevdamine, juhtimisstruktuurid, mitmepoolsus, piirkondlikud talad, mis on meie töö aluseks ja Peruu ja Kolumbiaga kõigi allkirjastatud lepingu puhul ähm, Ecuador Ecuadori küsimus on äh, veel lahtine. kõik osapooled on saanud kasu nendest ähm, lepingutest, majandus äh, on mitmekesistunud, see majandus on olnud äh, varem liiga sõltuv toormaterjalidest, toorainetest ja säästlikku arengut silmas pidades ähm, tahaksin öelda, et mõlemas lepingus on pikaajalised kohustused sellega seoses ning toimuvad äh, ümarlaua arutelud, et kaubandus oleks tulevikus rohkem äh, kooskõlas äh, inimõiguste ning kestliku arengu põhimõtetega. Need lepingud on aidanud kaasa mitmetele positiivsetele arengutele. kodanikuühiskonda on samuti arvestatud nendes lepingutes. inimesed kui me vaatame näiteks olukorda Kolumbias ja Nicaragua olukorda, siis me peame mõtlema selle peale, et kaubandusleping on nagu töövahend, mis aitab um, positiivset arengut edendada. ja ma tahaksin rõhutada, et meie fraktsioon toetab nende lepingute täieulatuslikku rakendamist, tõhususe suurendamist, kaasamise suurendamist. meil oleks vaja veel VKE-de pea, peatükki, samuti ka maksupettuste ning korruptsioonivastase võitluse peatükki, soolist võrdõigust kus tuleks edendada ning kui kokkuleppe sätetest kinni ei peeta, tuleks rakendada sanktsioone. samuti ärgem loomulikult unustagem Pariisi kokkuleppe eesmärke, Euroopa Liit ning Ladina-Ameerika tuginevad ühistele alustele ning kaasav kaubandus toob kasu meile kõigile. suur tänu! ja järgmisena saab sõna kolleeg Hirsch. juhataja, volinik, austatud äh, kolleegid, kui me nüüd äh, toome sisse reeglitel põhineva vabakaubanduspoliitika, siis see on üks Euroopa Liidu äh, põhitugevusi me sõlmisime hiljuti kõige uuenduslikuma kaubanduslepingu äh, Jaapaniga. seal tugevdatakse VKE-sid, äh, rõhutakse jätkusuutlikkusele ja nii edasi, niimoodi kujutame meie ette moodsat äh, kaubanduspoliitikat nüüd äh, me käsitleme siin Kolumbia äh, ja Peruga äh, sõlmitavad kaubanduslepingud, oleme jõudnud olulisse faasi, seal pannakse paika standardid inimõiguste, tööõiguse valdkonnas, VKE-de toetamine, muu selline, mis pakub partnerriikidele väga suuri võimalusi tulevikuks, ka Euroopa Liidu jaoks on see strateegiline tähtsus oluline, sellepärast et äh, Hiina on äh, akti-, agressiivselt tegutsemas äh, ka Lõuna-Ameerikas. Hiina aga ei panusta reeglitel ja väärtustel põhinevale lepingule. Kolumbias muidugi peab leping toetama aktiivselt rahuprotsessi, mis on nüüd natukene tupikusse jooksnud, jällegi Kolumbia on sealse piirkonna äh, majandusankur, aga ka väikeseid turge seal piirkonnas ei tohi Euroopa Liit äh, silmist kaotada. meil tuleb äh, pöörata tähelepanu sellele, et äh, tollikontingenti ei kasutata siiski täielikult ära ja Euroopa Liidu toodetel ei ole päris rahuldavat juurdepääsu Lõuna-Ameerika turgudele. me panustame aga, et koostöö selles vallas tulevikus paraneb Euroopast peab saama jällegi võimaluste kontinent ja tugevad kaubandussidemed on oluliseks osaks äh, sellest. ja nüüd poolteist minutit äh, proua Haudala Roheliste fraktsioonist. lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, volinik on pisut äh, ebamugav, kui me peame rääkima kahest nii erinevast äh, riigist või kahest nii erinevast piirkonnast, Kesk-Ameerika ja siis Kolumbia ja Peruu, me peame rääkima sellest ühisena. ma arvan, et me võiksime siiski vanasid tavasid jälgida ning äh, nende rakendusraportite puhul rääkida nend-, konkreetsetest riikidest eraldi, et me saaksime tõesti süviti minna. tahaksin tänada härra Pööget väga tasakaalustatud Kesk-Ameerikat käsitleva raporti eest. siin on mitmeid olulisi asjaolusid välja toodud, nagu näiteks mainitud on eri tootmistsoone, mille puhul ei tohiks kaubandussoodustusi rakendada Guatemala arengu suhtes äh, avaldan tõsist muret. ÜRO rahvusvahelise komisjoni äh, karistamatuse vahelise karist-, komisjoni väljasaatmine, see tähendab seda, et poliitiline ning ärikliima äh, riigis halveneb ja tõsiselt, me peame märkimisväärselt rangemalt reageerima sellistele arengutele. Kolumbia, Peruu, Kolumbia osas ma arvan, tuleks nüüd aktiveerida inimõiguste klausel nagu kord ja kohus, sellepärast et inimõiguste aktiviste äh, tapetakse nii murettekitavalt palju. Peru ma-, ametiühinguid äh, alandavad keskkonna ning äh, sotsiaalstandardeid, olen ma kuulnud äh, seoses vabakaubanduslepinguga räägitakse, kuidas, kas komisjon on seda asja ise omalt poolt lähemalt uurinud? elnézést kérek. Bocsásson meg. Most pedig szólítom Helmut Scholzot. Vabandust, üks hetk ja nüüd järgmisena saab sõna härra Helmut Scholz. tänan, juhataja, proua volinik. meil on uut aastat olnud ainult kaks nädalat ja Kolumbias on juba tapetud kuus inimõiguste aktivisti. ja seal jätkab, jätkub poliitiline mõrvamine ja miks äh, komisjon, kui ta räägib äh, kaubanduslepingutest Kolumbia ja Peruga, ei räägi sellisest vägivallast, see ei ole mingisugune väike detail. meil tuleb äh, leping peatada, enne kui seal inimõiguste olukorda märkimisväärselt ei parandata. fakt on ka see, et see leping on enamusele kolumbialastest vähe kasu toonud kui meie Euroopa Liiduna oleme tegevusetud, siis äh, keskkonna hävitamine ja inimõiguste rikkumine seal jätkub mitte ainult Kolumbias, vaid ka mujal Lõuna-Ameerikas ja Kesk-Ameerikas. nüüd, kus äh, valiti Bolsonaro Brasiilia presidendiks ja kui arvestades seda, millised tema plaanid on, siis äh, ähvardab seal ähm, levida põliselanike vastane poliitika, kliimaeesmärkidest äh, mitte kinnipidamine ja meie ei saa Euroopa Liiduna niimoodi Mercosuriga läbirääkimisi pidada. praegu on õige ajahetk saata Euroopast välja vastav signaal. suur tänu ja palun kolleegidel kinni pidada kõneajast. järgmisena saab sõna üheks minutiks äh, kolleeg Janet lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, tegemist on äh, jälle täiendava koostisainega eksplosiivsesse äh, kokteili äh, Mercosuri piirkonnast. sellel on tahuta, kohutavad tagajärjed meie põllumajandusele, meie ähm, ülemeremaadele banaanide suhkru valdkonnas ning see ohustab meie tarbijaid üldisemalt. Kolumbia ei austa mitte mingisuguseid sanitaar- ega keskkonnaeeskirju, ei mingisuguseid inimõigusi, laste õigusi ega tööalaseid õigusi õigusi. ametiühingu tegelasi tapetakse, narkokartellid lokkavad ja ühiskond on äärmiselt ebavõrdne. Peru äh, ja äh, kuue kuni seitsmeteistaastastest lastest kolm äh, miljonit last töötavad ilma igasuguse sotsiaalkaitseta, tegemist on orjapidamisega, näljakate ja samas me hävitame oma kaaskodanike tervise, meie filiaalid ja mitte midagi me ei saavutanud, need läbirääkimised toovad kasu ainult äh, argmaistele ettevõtetele ning äh, õõnestavad rahva huvisid. kolleeg Andrek Jääne. Peru on üks äh, kiiremini kasvavaid riike seal piirkonnas. Kolumbia on Lõuna-Ameerika suuruselt kolmas riik ja seetõttu on kaubanduslepingu sõlmimine Euroopa Liidu ja nende riikide vahel ääretult oluline. me toetame tugevalt Kolumbia rahulepingut ja siinkohal on ääretult äh, oluline kaubanduslepingut ka niimoodi rakendada, et see toetab äh, rahulepingu rakendamist mõlemad riigid äh, on äh, tugevalt äh, mõjutatud ka Venezuela põgenikekriisist, nad on võtnud vastu palju põgenikke sealt ja Ecuadori kaasamine on samuti väga positiivne ja leping jääb avatuks ka teistele riikidele seal piirkonnas. ma tänan Santiago Fisast väga põhjaliku raporti eest, siin dokumendis on välja toodud terve hulk valdkondi, mida tuleks veel kaasata, korruptsioonivastane võitlus, maksudest kõrvalehiilimise ja rahapesuvastane võitlus. niimoodi on võimalik teha revisjooniklausliga, kasutagem ära seda võimalust. suur tänu, järgmisena proua Krasvander Heinz, palun üks minut. kõneleja mikrofonita. Now, werte Kommissarin, werte austatud äh, volinik, äh, lugupeetud äh, kolleegid. jätkusuutlikkuse peatüki rakendamine lepingus Peruu ja Kolumbiaga ei toimi praktiliselt üldse mitte. ikka rikutakse seal inimõigusi, ametiühingu liikmete õigusi. käesoleva aasta alguse saadik on ju mõrvatud juba kuus miljonit inimest. pärast kaubanduslepingute sõlmimist on meie ülesanne jälgida rakendamist äh, jätkusuutlikkuse peatükis ei saa äh, lubada seda, et me sõlmime lepingud, oleme rõõmsad inimõiguste alase teekaardi üle, aga ei vaata, mis sellest edasi saab. seetõttu on tähtis rääkida lepingute rakendamisest ja nimetada äh, konkreetseid probleeme. ilma sanktsioonideta me ei saa inimõigusi, sotsiaal- ja keskkonnastandardeid läbi suruda, seetõttu peab jätkusuutlikkuse peatükis olema sanktsioonide osa ka sees. suur tänu ja tänan ka, et te pidasite kinni kõneajast, järgmisena saab sõna kolleeg Sanchez Calden, teie üks minut, palun. tänan, juhataja inimõiguste aktivistide olukord Kesk-Ameerikas muudkui halveneb, Guatemalas, äh, Honduras'es, Nicaraguas eriti ja karistamatus äh, on seal tõesti äh, tugevalt levinud Need, kes saavad kasu karistamatusest, nende jaoks on loomulikult kõik äh, väga hästi, aga see kõik mõjutab ka Euroopa Liidu ettevõtteid ja nende filiaale seal. siin on tegemist äh, neoliberaalsete suundumistega loomulikult meil on vaja sellist mudelit, mis äh, seab äh, tegevuse keskpunkti inimesed, planeedi, mis kaitseb keskkonnaaktiviste ja inimõiguste aktiviste. kahjuks on olukord aga selline, et äh, Kesk-Ameerikas on inimõiguste ja keskkonnaõiguste ja põliselanike õiguste olukord kohutav. järgmisena härra Colombier ENF-ist proua volinik, kui te tutvustate järjekordset äh, kolmanda riigiga sa-, äh, sõlmitavat kaubanduslepingut, siis on olukord äh, väga murettekitav, kaubandusdefitsiit, mm, kaubanduspuudujääk kogu maailmas, geograafilised märgised, nende kasutamine ja nii edasi. kui me räägime Mercosuri lepingust, eh, siis eh, nagu Mercosuri lepingus, nii ka siin on eh, probleemid, Kesk-Ameerikas on üht, ühised probleemid, kui me räägime siin Monsanto toodangust, nende äh, loomalihast, transgeensetest loomadest, Panama kanali probleemidest, sellistele lepingutele tuleb öelda ei meie põllumajanduse nimel, meie sõltumatuse ja toiduainete tarnekindluse nimel ja ka meie kaubandushuvide nimel. suur tänu, härra Maato, teil on üks minut suur tänu proua volinik, seda tüüpi lepingud äh, toetavad integreerimisprotsessi Lõuna-Ameerikas, loovad kaasavama kaubandusprotsessi ja ka säästlikuma majanduse. Äh, ja ma arvan, sellele viitasid ka kolleegid, väga oluline on rõhutada teatud regionaalseid pro-, tooteid nagu äh, banaanid ja teised ja meil on vaja teatud äh, kaitseklausleid äh, seda tüüpi äh, toodete osas. praeguseks meil selliseid meetmeid ei ole olnud. Äh, ja näiteks Nicaragua ja Guatemala puhul on seatud piirväärtused, aga need on ületatud äh, ja see tekitab äh, muret, eriti kui me räägime banaaniturgudest, nii et selliseid üksikasju tuleb arvestada. suur tänu, kolleeg Harekui. Mm, suur tänu, kolleegid. Ladina-Ameerika on Euroopa Liidu jaoks väga oluline partner, äh, kaubandus äh, pooled nendes lepingutes hõlbustavad meie suhteid ja ma tänan kolleege, sest äh, nad on teinud väga kasulikke ettepanekuid, aga ma tahaksin rääkida Kolumbiast. Kolumbia leping tuleb seostada rahulepinguga, Kolumbiat tuleb survestada nii, et nad võtaks kontrolli olla selle vägivallalaine, mis on tekkinud inimõiguste kaitsjate vastu nii et äh, tuleb luua poliitiline äh, seos poliitilise leppe ja kaubandusleppe vahel. Äh, kui me räägime Kesk-Euroopa riikidest, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, need on väga vaesed riigid, kus on suured sotsiaalsed probleemid, neid ei tohiks mitte karistada, vaid nende jaoks peavad need lepingud olema tööriistad, mille abil saada täielikult demokraatlikeks riikideks. suur tänu nüüd härra Valesa üks minut. Uh, Euroopa Liidul ja Lõuna-Ameerikal on suur koosolek, koostööpotentsiaal uh, kaubandusküsimustes, me saame selle kaudu mõjutada ka näiteks nende uh, regionaalpoliitikat, koosolevat ühiskonda ja nii edasi Euroopa Liit on sõlminud kaubanduslepingu äh, kahekümne seitsme riigiga kolmekümne kolmest piirkonna riigist, sealhulgas äh, vabakaubanduslepet Kolumbia ja Peruga. Äh, need lepingud loovad laiaulatusliku liberaliseerimise ja vabakaubanduspiirkonna, ma pean väga rõhutama äh, et nende lepingute mõju on suurem kui lihtsalt kaubandusvaldkond, sellepärast et nad löövad mitte ainult omavahelise suhte, vaid hõlmavad ka pikaajalist pühendumist inimõigustele, põhiõigustele, keskkonnakaitsele, kaup-, talunike õigustele ja nii edasi lepingud aitavad neid riike ja selle kaudu saavad aidata ka kohalikel tootjatel Mm. konkureerida rahvusvahelisest. Euroopa Liit aitab nende lepingute kaudu jaotada maailmas jõukust, nii et lepingutel on suured geopoliitilised mõjud. suur tänu, härra Vandelkendelade. suur tänu, proua volinik. põllumajanduskomisjoni liikmena on mul hea meel siin täna sõna võtta me oleme nõus olnud äh, vabakaubandusega, me tahaksime arendada kaubandussuhteid meie Ladina-Ameerika partneritega, seda komisjon teebki, aga me ootame samasugust ambitsioonikuse taset ka meie partneritel ja, ja mind üllatab siinkohal, et Kolumbia ei ole järginud Äh, teatud reegleid, näiteks sügavkülmutatud toodete osas, tollimaksud on väga väikesed, aga me peame ikkagi äh, nende sügavkülmutatud äh, kartulikrõpsude osas kokkuleppele jõudma. ja selline leping võib kahjustada ka meie töötajaid ja meie kodanikke. Euroopa Liit peab tagama ka selle, et meie aitame omaenda kodanikke. kui me näeme, et põllumehi koheldakse ebaõiglaselt, siis peame me neid kaitsma ja komisjon peab selle selgelt välja ütlema ja probleemi rahvusvahelisel plaanil kiiresti ära lahendama. suur tänu ja nüüd jätkame vaba mikrofoniga aga aega ei ole eriti palju, kuus kolleegi on äh, sõna soovinud, kõik saavad võimaluse, aga palun pidage Hiinast, ajast kinni. härra Milan Mon, palun. niisiis Euroopa Liit ja Ladina-Ameerika on loomulikud liitlased seetõttu on ääretult äh, oluline, et me arendaksime edasi koostööd ja panustaksime sealjuures lisaks kaubandusele palju ka keskkonnapoliitika aspektidele. meil tuleb aidata kaasa äh, Lõuna-Ameerika riikide moderniseerimisele ja nende ekspordi mitmekesistamisele. oluline on äh, et äh, Euroopal oleks samuti ekspordivõimalused, meie rahvastik ei kasva, meie sisetarbimine ei kasva, äh, seetõttu on tähtis töökohtade loomiseks ja säilitamiseks Euroopa Liidus sõlmida selliseid kokkuleppeid. proua Malmströmi poolt tehtud äh, tööd tuleb äh, kiita, see on ajalooliselt tähtis töö. ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel palun järgmine kõneleja. suur tänu, juhataja proua Malmström. ma täielikult äh, toetan selliseid kaubanduslepinguid, millel on sätted korruptsioonivastase võitluse vallas Lõuna-Ameerika on loomulikult strateegiline partner meile, aga kuna ma elan äh, Kanaari saartel, siis ma olen natukene mures, kuidas see leping mõjutab meie äärepoolseimaid piirkondi, kuidas see mõjutab äh, seda, et me saame kompensatsiooni äh, siis, kui see leping mõjutab meie poolt äh, toodetavaid ähm, teatud produkte, kuidas me kompenseerime selle võimaliku negatiivse kasu oma põllumeestele, me peame kindlasti oma lubadustest kinni pidama. ja järgmisena härra Marias. suur tänu, juhataja. me räägime siin äh, nüüd kaubanduslepingust äh, ja assotsieerimislepingust Ladina-Ameerikaga. loomulikult peavad need riigid kinni pidama teatavatest reeglitest ja menetlustest keskkonnakaitse, inimõiguste kaitse. lisaks sellele tuleb kinni pidada töötajate õigustest, sellepärast et muidu võib see endaga kaasa tuua sotsiaalse dumpingu ja need on aspektid, mida need riigid peavad väga tõsiselt võtma. Euroopa Liit peab äh, kindlasti panustama ka sellele, et äh, põliselanikke ja kohalikku elanikkonda kahet-, kaitstaks illegaalse maa võõrandamise eest. me oleme kuulnud, et äh, ka Euroopa majandusele võib olla sellel lepingul negatiivne mõju, selle kõigega me peame äh, arvestama selliseid lepinguid sõlmides. suur tänu, järgmisena Ramiranda Roheliste nimel, üks minut, palun. tänan, juhataja kui me nüüd räägime nendest maailma piirkondadest, siis äh, meil oleks äh, pidanud olema arutelu iga riigi kaupa eraldi, selle asemel, et meil on selline ühine arutelu, üldine arutelu, tegemist on väga kriitilise piirkonnaga. sealsed elanikud on meie jaoks väga olulised meie fraktsioonile tundub et euroopa komisjon ei ole eriti pühendunud kaubanduslepingute rakendamise jälgimisele pärast seda kui need lepingu- lepingud on sõlmitud räägin siin 2013. aasta lepingust colombia ja peruga aga tõesti jah kodanikuühendused nendest riikidest olid üsna tugevalt selle lepingu vastu ja Kesk-Ameerika raportis on äh, Panama praktiliselt äh, tähelepanu alt välja jäänud, äh, samas seal on ju tegemist maksuparadiisiga. Panama Papers juhtum tuleb meelde. meil tuleb võidelda rahapesu, korruptsiooni ja maksude vältimise vastu. meil on hea meel, et meil on Hondurase banaanid ja Kolumbia kohvi, aga me ei räägi siin Panama rahapesust härra Kiigolt, palun. me ei saa rääkida kaubanduslepingutest ilma, et me käsitleksime väga murettekitavast olukorda Nicaraguas, kus äh, kriitilised hääled kodanikuühiskonnast äh, valjenevad, äh, on vägivald, mis on suunatud ajakirjanike, eriti just vabaühenduste vastu. ajakirjandusvabadus on üks demokraatia nurgakivisid ja Euroopa Liit peab kasutama oma poliitilist mõjujõudu, et tagada, et partnerid peavad kinni rahvusvahelistest inimõiguste alastest kohustustest. komisjon presenteerib kaubanduspoliitikat kui kõige paremat poliitikat inimõiguste edendamiseks rahvusvahelisel areenil, aga tulemusi me ei näe. Euroopa Liit peab äh, lõpetama oma investorite eelistamise rahvusvahelistele inimõigustele. meil tuleb tagada, et ettevõtted peaksid kinni inimõigustest. me oktoobris siin kojas hääletasime sellise, sellise lähenemise poolt ja olgem oma poolt öeldu kõrgusel. suur tänu kõigile. nüüd äh, jälgisin uudiseid ja tuleb öelda, et äh, Briti alamkoda lükkas äh, Brexiti kokkuleppe tagasi. homme tuleb päevakorda selleteemaline arutelu seal ja valitsuse vastu umbusalduse avaldamine pannakse samuti alamkoja päevakorda ja nüüd annan sõna volinik Malmströmile, palun suur aitäh! täna me ei aruta Mercosuri kokkulepet, sellepärast et kokkulepet veel ei ole, aga hea meelega tulen tagasi täiskogule, kui meil kokkulepe on, loodetavasti peatselt. aga me räägime kahest kokkuleppest ning muidugi parlament peab vaatama, kuidas debatti organiseerida võib-olla on keerukas iga riigi puhul eraldi neid küsimusi arutada, aga igastahes komisjon on käivitanud mõlema kokkuleppe kohta põhjaliku hinnangu läbiviimise. peame ütlema, et tegelikult tänu nendele kokkulepetele on palju saavutatud, palju on veel ka teha, nagu ka raportöörid ütlesid, peaksime nüüd kohaldamisele keskenduma. VKE-dega tuleb tööd teha veel, nagu öeldud me oleme väga palju keskendunud just sellele, et pöörata tähelepanu VKE-dele neile riik, neis riikides, millest me räägime. meil on vastav info üleval veebilehel, turu juurdepääsu andmebaasi viimase infoga äh, päritolu tunnusmärkide tariifide erinõuete kohta ning me üritame oma ettevõtteid viia kontakti siis Ladina-Ameerika omadega. Need kokkulepped on päris head natukene iganenud võib-olla kümme aastat tagasi, kaks tuhat kümme nad sõlmiti. Eh, täna võib-olla oleks meil vaja mingeid lisaasju panna neisse lepingutesse ja kindlasti koos partneritega mõtleme ka selle üle, kuidas seda teha. inimõiguste osas on paljudes neis riikides äh, probleemiks, Nicaraguas on meil suur mure näiteks ning Nende kokkulepete raames on erinevaid vahendeid, millega me saame ka inimõiguste küsimust käsitleda. järgmisel nädalal arutame Nicaragua küsimust eraldi välisministriga. inimõiguste dialoogi peame me regulaarselt ning me oleme ühenduses nende riikidega, aga me ei saa eitada seda, et teatud edu on saavutatud peaasjalikult Peruga neis küsimustes, mida proua Haudala mainis, keda ennast küll kahjuks siin enam ei ole, tööhõive küsimustes ning nad on alustanud ka kodanikuühiskonna